seksuaal- ja reproduktiivtervise õigused peavad olema esikohal ja neljandaks, me ei tohi unustada ka öö, äh, öö, äh, kliima- ja keskkonnaküsimusi, me peame kandma vastutust, kui me tahame turvata planeedi tulevikku. ma loodan, et need sõnumid edastatakse ka ja et öö, äh, tuleb laiapõhjaline tänapäevasem partnerlus, mis katab need ühised väljakutsed mis võiks aidata vaesuse ja ebavõrdsuse tõrjumisel. aitäh, härra Agius Saliba, palun üheks minutiks. maailm on märkimisväärselt muutunud pärast Cotonou kokkuleppe vastuvõtmist peaaegu kakskümmend aastat tagasi, seetõttu uus Euroopa Liidu ja AKV partnerluskokkulepe selle puhul peavad meie läbirääkijad äh, ambitsioonika ja üleüldse poliitilise konsensuse saavutama, mis edendab äh, kestlikku ja kaasavat arengut äh, ja keskendub prioriteetidele nagu demokraatia, inimõiglused, majanduskasv, kliimamuutused, vaesuse kaotamine, rahu ja turvalisus, ränne ja mobiilsus. ja tahaksime rõhutada ka seda, kuivõrd oluline on tugevdada parlamentaarset dimensiooni tulevases kokkuleppes, see peab tagama äh, demokraatliku vastutuse ja seetõttu on äärmiselt oluline, et AKV Euroopa Liidu ühine parla-, parlamentaarassamblee jätkab kohtumist kaks korda aastas täis plenaaristungitega ja üks kord aastas igas kolmes regioonis tulevad kuud on otsustava tähtsusega, sest et me hakkame jõudma uude ajastusse oma suhetes AKV riikidega ja see võimaldab ka edasi arendada meie kontinentide vahelisi suhteid Aafrikaga. aitäh, proua Julie Ward, üks minut. partnerlus äh, kokkulepe, mida tuntakse Cotonou kokkuleppena, mis allkirjastati aastal kaks tuhat, äh, kaotab kehtivuse veebruaris kaks tuhat kakskümmend järgneva kokkuleppe läbirääkimised veel käivad ja me peame meeles pidama, miks see partnerlus on oluline. see on toetanud võtmepoliitilist dialoogi, tugevdanud suhteid meie ja AKV riikide vahel äh, raamistikel, mis põhinevad inimõigustel, demokraatial ja õigusriigil. see on võimaldanud äh, olulisi diskussioone sellistes küsimustes nagu diskrimineerimisvabadus, äh, mis puudutab seksuaalorientatsiooni ja sooidentiteeti ja seksuaalreproduktiivharidust ning ka ettevõtete sotsiaalset vastutusvõimet ja abi, millega võidelda maksudest kõrvalehiilimise vastu. me peame tugevdama üle Euroopa Liidu suhte AKV riikidega, me peame rõhutama, kuivõrd oluline on parlamentaarne dimensioon tulevases kokkuleppes, selleks et tagada demokraatlik vastutus kõikidel tasanditel ja edendada par-, partnerluse legitiimsust ja nähtavust. me peame ka rohkem sisse tooma kodanikuühiskonda, tagamaks, et iga kokkulepe, selle aluseks on kaks tuhat kolmkümmend agenda, kus on järelevalve. Euroopa Liit ja AKV on kollektiivselt ühine globaalne tugev hääl ja me saame võidelda ühiste väljakutsetega, uus partnerluskokkulepe peab seda ka peegeldama. suur aitäh! nüüd on vaba mikrofoni osa, kaks parlamendisaadikut sooviksid siin sõna. kõigepealt härra Lopez Aguilar, palun. aitäh, proua juhataja. volinik äh, Mimitša. Äh, äh, tervitan küll teie viibimist siin Euroopa Parlamendis, nüüd kui me räägime partnerluskokkuleppest Euroopa Liidu ja AKV vahel, siis see, äh, siin on pikk ajalugu, parlamendil on mandaat tugevdada kodanikuühiskonna ja parlamentaarse kontrolli rolli, aga me peame elus hoidma seda parlamentaarset demokraat-, diplomaatiat, mis võimaldab laialdast dialoogi, nii et me saame toetada neid tohutuid pingutusi, mida Euroopa Liit teeb humanitaarabis. me peame oma väärtustele kindlaks jääma ja see ei tohiks olla mingisugune ettekääne, äh, kui tagasisaatmispoliitika või rändekontrolli poliitika rakendamiseks, vaid pigem me peaksime vahetama häid kogemusi inimõiguste, õigusriigi, integratsiooni ja kaasamise osas, selle osas, kuidas võrrelda igasuguste diskrimineerimistega ja tugevdada naiste rolli Aafrikas, Kariibi mere ja Vahemere riikides. Need riigid on väga erinevad, aga Aafrika on seal see gigant. Aafrika on Euroopa Liidu partner ja ma julgustaksin von der Leyeni voli-, komisjoni seda rolli kuni lõpuni täitma. suur aitäh, proua Juvenel on sõna üheks minutiks aitäh. mul oli võimalus osaleda ühisparlamentaarassambleel Gigalis ja nägin, mida see partnerluskokkulepe tegelikult tähendab. erinevatel kontinentidel asuvad riigid võivad parandada eh, tingimusi erinevates valdkondades eh, eh, rahu, võrdsus, kliimamuutused, keskkond ja muu. siin on meie ees dokument, mis mõjutab tulevast koostööd AKV ja Euroopa Liidu riikide vahel ja seetõttu on äärmiselt oluline, et eh, parlamendi liikmed eh, mängiksid olulist rolli selle kokkuleppe kokkupanemisel ja rakendamisel. see parandab hetkekokkulepet ja Äh, eesmärgiks on, et Euroopa Liidu ja AKV riikidel oleks võrdne positsioon, eesmärgiks on tugevdada ka kodanikuühiskonna rolli. koos äh, saame, saame me saavutada eduka ühiskonna ja edukad riigid. suur aitäh ja nüüd äh, komisjoni nimel härra Mimitsal on sõna, palun. aitäh, proua juhataja, austatud parlamendiliikmed, proua minister pärast seda, kui läbirääkimised ametlikult algasid kahekümne kaheksandal septembril eelmisel aastal, on Euroopa Liit ja AKV riikide grupp liikunud päris palju edasi selleks, et luua oma tulevane partnerlus. läbirääkimiste juhtimine Euroopa Liidu nimel on minu jaoks olnud au ja väljakutse. usun, et me oleme saavutanud piisavat progressi üsna lühikese aja jooksul minu järeltulija Juta Urbilainen, tal on tugev ja hea alus, mille põhjalt edukalt läbirääkimised lõpule viia. ma olen kindel, et juba läbi räägitud, aga sulgudes osad, mis puudutavad tulevast kokkulepet, mis on näidanud erinevusi meie positsioonides ja need kokkuleppe osad, mis vajavad veel avamist ja käsitlemist, ei ole Äh, mitte ületamatult oma iseloomult. ei ole midagi sellist, mis võiksid äh, ohtu seada lõpliku nõusoleku post-Cotonou partnerluskokkuleppe saavutamiseks. see läbirääkimiste protsess äh, küsimuseks on siin aeg, mil, mida on vaja selleks, et see lõpule saada, mitte et osapooltel puuduks poliitilist tahet selle lõpetamiseks parlamendi toetus ja kaasatus kogu selle protsessi vältel on äärmiselt olulised. ma olen jätkuvalt kindel, et parlament jätkab tööd selle nimel, et äh, tagada tugev parlamentaarne dimensioon ja panustab äh, ka sellesse, et Euroopa Liit äh, jätkuvalt seisab oma väärtuste eest meie partnerluses AKV riikidega. aitäh! suur aitäh, härra volinik ja nüüd nõukogu nimel proua Tuppurainen. austatud äh, proua juhataja, parlamendiliikmed, daamid ja härrad. Boton, Cotonou järgne äh, kokkulepe on nõukogu jaoks jätkuvalt võtmefailiks, kinnitan teile seda. tahan kasutada ka võimalust tänada volinik Mimitšet tema äh, tugeva panuse eest sellesse töösse Euroopa Liit tervitab Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani poole pühendumust kaks tuhat kolmkümmend agendale ja Pariisi kokkuleppele ja ka sellele, et äh, meie partnerlus tuleb kohandada uue muutuva kontekstiga maailmas, uued väljakutsed ja ka ilmselged äh, võimalused, mis meil siin on. usume, et kaks tuhat kolmkümmend agenda ja Pariisi kokkulepe peaksid äh, toetama kokkuleppe saavutamist ka kõige keerulisemates küsimustes Soome eesistuja jätkab seda, et et äh, pööratakse tugevat tähelepanu jätkuvatele läbirääkimistele ja meie eesmärgiks on tagada, et nõukogu panustaks ka selle olulise kaustaga edasiliikumisse. suur aitäh, daamid ja härrad, teie oluliste ja väärtuslike märkuste eest. suur aitäh, proua minister, debatt on lõppenud, olen saanud ühe resolutsiooni debati lõpetamiseks, hääletamine leiab aset homme istungijärk jätkub homme, kahekümne kaheksandal novembril kell üheksa, kestab kuni poole üheni ja siis kella kolmest te leiate päevakorra parlamendi veebileheküljel. istungi, äh, äh, istung on peatunud, head õhtut kõigile!